lugupeetud äh, daamid ja härrad. mul on au teile teada anda, et äh, Saharovi mõttevabaduse auhind aastal kaks tuhat kaksteist anti järgmistele isikutele. proua Nasrin Sutudee ja Jafar Banai Iraanist said äh, esimeste konverentsi üksmeelse otsuse tulemusel auhinna sind durch einstimmigen Beschluss der veel kord, tegemist oli esimeste konverentsi üksmeelse otsusega neile seda auhinda andes. me avaldame seega oma solidaarsust äh, nendega ja imetleme neid, kes äh, seadsid maa saatuse tähtsamaks äh, omaenda isiklikust äh, saatusest. proua Nasrin äh, Sotude on kaitsnud opositsiooniaktiviste ja inimõiguste kaitsjaid. selle julge ja suuremeelse tegevuse tõttu rebiti ta eemale oma perekonnast. teda on süüdistatud riigivastases propagandas ja rahvusliku julgeoleku ründamises, ta mõisteti vanglasse üheteistkümneks aastaks. lugupeetud daamid ja härrad, kui võitlus vabaduse, inimõiguse, inimväärikuse, piinamise, surmanuhtluse, sõnavabaduse ja piirangute vastu äh, justiitsmenetluses, siis äh, kui äh, inimesed niivõrd julgelt välja astuvad, siis me toetame neid võitluses äh, režiimi vastu. daamid ja härrad, Jafar Banai on üks tuntumaid ja rahvusvaheliselt tunnustatumaid Iraani filmirežissööre. tema filmid on äh, elavaks äh, portreeks ilusast ja äh, rikkalikust riigist. hea portree vaimus äh, näitab ta mitte ainult äh, Iraani äh, positiivselt, vaid ka negatiivselt poolt, aga riigirežiim seal ei karda midagi rohkem kui lihtsalt reaalsust ja seetõttu on püütud teda vaigistada proua Sutude ja härra Banai seisavad samade väärtuste eest, mis on ka Euroopa Liidu toimimise aluseks ja meie ütleme neile nüüd selgelt, et ei ole üksinda. ja ma loodan südamest, et nad saavad tulla detsembris Strasbourgi oma auhindu vastu võtma ja ma kutsun siinkohal Iraani ametkondi tegema kõike selleks, et võimaldada neil Strasbourgi tulla ja ma tahaksin äh, siinkohal tänada kõiki kolleege, kes on aidanud kaasa sel aastal Saharovi auhinna laureaatide väljajäämisele. ma olen tuhande üheksasaja üheksakümne neljandast aastast äh, siin äh, parlamendi liige ja alates sellest aastast on antud välja Sahhrovi auhindu, aga mitte kunagi varem ei ole ma täheldanud, et esimeste konverents oleks niivõrd üksmeelselt valinud välja auhinnasaajad, arutelu kestis maksimaalselt kolm minutit täna hommikul ja see näitab, et siin kojas on ülekaalukas soov autasustada just proua Sututeed ja härra Panahit. veel kord õnnesoovid ja suur tänu teile tähelepanu eest! kolleeg Kellen soovis sõna, palun suur aitäh, lugupeetud president, loomulikult ma tervitan Saharovi auhinna väljaandmist ja on tore, et äh, jõuti üksmeelsele otsusele anda see kahele Iraani dissidendile, aga nagu te teate, siis äh, mul on äh, tõsine mure selle korraga seoses, mis on seotud ka Iraaniga. samal ajal, kui see auhind välja antakse, on parlamendisaadikute delegatsioon homme lahkumas selleks, et pidada läbirääkimisi selle Iraani režiimiga, mille me hukka mõistame. lugupeetud president, me äsja arutasime seda, ma leian, et tegemist on häbiväärse otsusega ja ma loodan, et isegi nii hilises faasis äh, ja delegatsioon, nagu te teate, ei ole parteiülene, see on esmajoones äh, koja vasakult poolelt äh, pärit saadikutest koosnev ähm, Eh, ma kardan, et nende külaskäiku kasutab Iraani valitsus ära, see propaganda mõju, eh, mis sellega kaasneb, on eh, tohutu suur, ma tervitan seda auhinda, aga ma kardan, et me saadame välja segaseid signaale kaks nädalat pärast seda, kui meie välisministrid otsustasid panna kehtima veelgi rohkem ja veelgi tõsisemaid sanktsioone Iraani suhtes, tegemist on väga suure veaga siin kojas. ma loodan, et need saadikud mõtlevad veel kord selle üle järele, enne kui nad Iraani lähevad ja sealse valitsusega šampanjat jooma hakkavad, aitäh! Okay, dank, Kellenen, der... suur tänu, härra Kelhan. see äh, punkt ei ole päevakorras äh, esimeste konverents äh, otsustas äh, seoses selle delegatsiooniga mõned minutid tagasi. ühesõnaga, me otsustasime, et äh, delegatsioon võib äh, minna Iraani delegatsioon võtab kaasa õnnesoovid, et need üle anda Saharovi auhinna laureaatidele ja kui seda võimalust ei pakuta meie delegatsioonile, siis delegatsioon kas ei lähe üldse Iraani või katkestab oma visiidi, kas seda otsustas esimeste konverents? proua Lohpiiler, kas teil on protseduuriline küsimus või on see küsimus äh, seotud äh, selle küsimusega, ma ju ütlesin kõik juba ära, palun mikrofon kõnelejale. tänan, äh, president. inimõiguste komisjoni poole on pöördunud Iraani aktivistid, äh, palunud meil just külastada Iraani ja toetada sealset opositsiooniliikumist, aitäh. Äh, lugupeetud daamid ja härrad, esimeste konverents otsustas just seda, mida ma praegu mainisin loomulikult on hea saavutada lühiajalist efekti ja nii edasi, aga ühesõnaga ma leian, et nüüd asi on lahendatud meie koja huvides siin. okei okay.. sehr geehrten damen und herren wir kommen lugupeetud daamid ja härrad, jõuame nüüd äh, hääletuse juurde. kõigepealt äh, kuus